Vorsitzender, sehr geehrte Damen. suur tänu, härra esimees, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, austatud daamid ja härrad, härra esimees, kui me esimest korda kohtusime, siis selgitasite te mulle, kui oluline on teie jaoks kestlik Euroopa transpordisüsteem ja te rääkisite ka oma pühendumisest niinimetatud Euroopa jalgrattateele raudne eesriie. sellel kohtumisel härra Krammeriga sai mulle selgeks, milline meie ühine minevik. me mõlemad elasime raudse eesriide varjus, härra esimees Berliinis ja mina Bratislavas. Euroopa toonane äh, lõhenemine või, või jagunemine, seda on tänapäeval äh, raske enam ette kujutada. kahekümne viie aasta jooksul on toimunud täielik muutus. ja kõige tugevamalt äh, avaldus Euroopa lõhenemine äh, raudse eesriide taga ilmselt ka transpordisüsteemis. ma tahan seda muuta ja seda Euroopa üleste transpordivõrgustiku arengu kaudu. lugupeetud esimees, austatud saadikud, nagu teie, eh, nii kandideerisin ka mina Euroopa Parlamenti, mind valiti ja nagu ka teie, nagu, nagu ka teie, olen ma teadlik, millised eh, Euroopa poliitika valdkonnad on teile eriti olulised. kodanikud on mulle kinnitanud, et liiklus ja hea transpordisüsteem on nende jaoks väga olulised. Euroopa Parlament on ette näinud eelarvevahendite kolmekordistamise, et välja ehitada Euroopa transpordivõrgustik ja see on kõige parem märk meie lähedusest kodanikele. härra esimees, daamid ja härrad! transport ja mobiilsus on Euroopa integratsiooni keskmes ja ma arvan, et äh, kahekümne esimese sajandi Euroopa on ära teeninud äh, maailmaklassi transpordisüsteemi, kui me tahame jääda maailma liidriteks keskkonnasõbraliku, ohutu ja kaasaegse transpordi, mobiilsuse ja logistika osas, ehk teisisõnu, kui me tahame, et see jääks meie ühiskondade jätkusuutlikuks selgrooks majanduskasv ja korralike mm, usaldusväärsete äh, väärikate töökohtade loomine on äh, number üks prioriteet Junckeri komisjonis ja ma arvan, et meie ühised jõupingutused transpordivaldkonnas ja kosmosepoliitika valdkonnas võivad oluliselt panustada selle eesmärgi saavutamisse. ma tahan öö, äh, suure innuga te, öö, omalt poolt panustada öö, sellesse kavva ja võtan kohustuse, nii nagu võttis ka äh, valitud president Juncker äh, kolmesaja miljardi euro suuruse investeerimispaketi osas, me peame võtma äh, innovatiivse lähenemise, et finantsvõimendus tagada juba kasutatud Euroopa vahenditele. meil on vaja korralikke projekte, meil on vaja koostööd Euroopa Investeerimispanga, investeerimispangaga, peame kaasama erasektori selleks, et tuua välja Euroopa sellest kriisist ja et anda Euroopale maailmaklassi infrastruktuur, mida tal on kahekümne esimesel sajandil vaja ja loomulikult äh, peab selleks meil olema väga selge visioon. mitte selleks, et valmistada Euroopa ette äh, selleks, mida on vaja täna, vaid et valmistada Euroopa selleks ette, mis on tulemas, mida on meil vaja kümne, kahekümne, kolmekümne aasta pärast. ja see tähendab seda, et me peame kasutama nutikaid transpordisüsteeme, me peame te tööd tegema täies mahus intermodaalsete integreeritud võrkude suunas, mille aluseks on äh, uued satelliit- ja digitaaltehnoloogiad. meil on vaja teenuseid ja tooteid, mis annavad Euroopa kodanikele ja ettevõtetele võimaluse valida säästlike transpordivalikute vahel, millele neil on juurdepääs lihtsalt nutitelefonis nupule vajutades. seitsekümmend protsenti Euroopa kodanikust elavad linnades ja transport järjest rohkem ja rohkem mõjutab nende elukvaliteeti liiguvad nad ringi siis kas jalgsi, rattal, autos või bussiga ja sellepärast on meil vaja sellist transpordisüsteemi, mille aluseks on kõige novaatorlikumad lahendused. see annab Euroopale tagasi meie konkurentsivõime, see, see loob nii-öelda kuulid, lahedad töökohad noortele inimestele ja annab stabiilsuse üheksateist, üheteistkümnele miljonile pühendunud transporditöölisele kes juba täna töötavad selles sektoris ja kindlasti on meil vaja kõige kõrgemaid ohutus- ja turvalisusstandardeid. kuidas seda visiooni täita, kust pihta hakata, võite küsida. ma viitaksin siin TEN-T võrkudele, millele ma juba varem viitasin ja ma kinnitan teile, et kui te minu kandidatuuri heaks kiidate, kavatsen ma teha öö, selle nimel kindlasti tööd nende projektide rakendamiseks. ma kavatsen seda kasutada kõikide korride puhul selleks, et tulla välja pudelikaeladest ja ma kavatsen kasutada reeglit kasuta või me võtame ära, selleks et liikmesriigid oleksid väga-väga motiveeritud ja selleks, et elustada neid võrgustikke, tuleb alustada tööd juba nende ettepanekutega, mis on ära otsustatud, neljas raudteepakett ja ühtne Euroopa taevas on programmid, mille puhul on edasiminek kindlasti võimalik ma tahaksin teile kinnitada, et ma tea, olen täiesti kursis sellega, äh, mis äh, nende teemadega kaasnevad sotsiaalsed küsimused ja mured on olnud. minu ettepanek äh, on see, et me peame läbi tööturu osapoolte vahelise dialoogi nendele probleemidele lähenema. me peame koostööd tegema tööturu osapooltega ja, ja kaasajastama meie transpordisüsteemi, mitte öö, sotsiaalstandardites tegema järeleandmisi enamuse Euroopa positiivseid äh, arenguid transpordisektoris äh, ei oleks olnud võimalik, kui Euroopa Liit ei oleks äh, surunud läbi kõrgetasemelisi reisijate õiguseid. näiteks mitte kusagil mujal ei ole reisijad nii kaitstud reisi tühistamise või marsruudi muutmise eest. me peame tagama selle, et meie raudteesektor oleks integreeritud ja me peame killustamisest, mis piiriülesel tasandil praegu valitseb, üle saama, me peame sellised signaleerimissüsteemid nagu RTMS käivitama, need on juba välja kujundatud, neid tuleb neid kasutada. me peame kasutama Euroopa Raudteeametit selleks, et eemaldada kakskümmend kuus tuhat erinevat siseriiklikku reeglit, mis praegu blokeerivad selle sektori arengut ja et me saaksime kasutada selliseid ühtseid ettevõtmisi nagu Shift to Rail äh, äh, programme, mis on äh, tuleviku koostalitusvõime jaoks äärmiselt olulised, me peame koostööd tegema selleks, et meie ähm, transpordisüsteem oleks usaldusväärne, kõrge kvaliteediga ja kulutõhus ja ta peab jääma ja Euroopa raudteetootjad peavad olema Euroopas esirollis ühtne Euroopa taevas on minu jaoks väga oluline, ma olen selle veendunud toetaja, ma arvan, et meil ei ole praegu vara kaotada viis miljardit igal aastal, sellepärast et meil ei ole kõikehõlmavat Euroopa õhuruumi ja et sunnime oma lennukeid ähm, äh, valima pikemaid ja kallimaid äh, marsruute, mis kõige lisaks saastavad ka äh, meie keskkonda rohkem, me peame oma lennujaamade läbilaskevõimet suurendama selleks, et vastu seista konkurentsile meie naabruspiirkonnas, näiteks nagu Lähis-Idas. kui me ei võta konkreetseid ja õigeid otsuseid, kaotame me oma suutlikkuse Euroopas ja meil on vaja öö, õhutööstus selleks ette valmistada. Seesari osas on palju juba ära tehtud ja ma arvan, et äh, satelliitpotentsiaal on väga suur ja me peame konkurentsivõime ja ohutuse nimel äh, seda tööd jätkama. nagu te teate, Euroopa on suurim, maailma suurim kaubandusplokk, aga teinekord me unustame ära selle et, et seitsekümmend viis protsenti meie ekspordist ja impordist äh, liigutatakse laevadel. meil on maailma kõige suurem laevastik. nelikümmend protsenti maailma laevadest on Euroopa omandis, kolm Euroopa sadamat on selle planeedi suurimad Äh, mereväravad ja sellepärast me peame ka sellele sektorile sama palju tähelepanu pöörama kui teistele, see peab olema samamoodi integreeritud sellesse intermodaalsesse ühtsesse Euroopa transpordi alla, alasse. see tähendab seda, et tuleb kaasajastada sadama infrastruktuuri ja tuleb äh, see seostada üle-euroopaliste koridoridega, see tähendab seda, et Euroopa meretranspordisüsteem ilma piirideta peab realiseeruma lõpuks me peame leidma võimalusega, kuidas tõhusalt võidelda äh, kasvuhoonegaaside ja õhusaaste vastu. ja me räägime siin ju maailma tasandil tööstusest, ülemaailmsest tööstusest, peame me tegema edusamme rahvusvahelises merendusorganisatsioonis ja lennunduse puhul ICAO-s, äh, kuhu kuuluvad meie liikmesriigid. koostöö nendes äh, institutsioonides on äärmiselt oluline. kui me nüüd otsime aga uut potentsiaali, tuleb kindlasti rohkem tähelepanu pöörata siseveeteedele üsna tihti on siseveeteed just kõige paremini, parem lahendus ähm, õhusaaste suutlikkuse ja kättesaadavuse vaatevinklist. aga see tööstus on väga killustunud meie laevastik on üsna tihti vananenud ja praegu kasutatakse veeteesid ähm, Donau järvel ainult viiekümne protsendi ulatuses võimekusest. nüüd läbi Naiadese programmi me saame äh, anda uue süsti sellesse tööstusesse ja selleks, et meie VKE-d oleksid ähm, ka äh, konkurentsivõimelisemad selles valdkonnas ja lubage mul see Tour de Mont lõpetada maanteetranspordiga. seitsekümmend kaks protsenti meie reisijatest reisivad autoga, nelikümmend viis protsenti kaubast äh, transporditakse mm, kaubikutega. see on tohutu sektor, aga sama suur probleem. me peame lahendama probleemid, mis on seotud äh, maanteetranspordi organiseerimisega, selleks et ei ole nii, et meie maanteedel igast äh, veoautost neljas on tühi ja et see tekitab tohutuid ummikuid meie teedel. meil on vaja nutikat ja õiglast äh, kasutaja ja saastaja maksab põhimõtte rakendamist selleks, et meie taristu oleks äh, korraliku kvaliteediga ja et meie tööstus saaks töötada senisest tõhusamalt ja ma arvan, et me peame äh, ka sügavuti süüvima erinevate kokkulepitud reeglite rakendamisel, näiteks nagu kabotaaži reeglid Äh, surve meie tööstusele vähendada ülekoormatust meie maanteedel, müratasandeid ja CO kahe heitkoguseid äh, ainult suureneb ja samas tuleb tagada ohutus. ma olen veendunud, et me peame kiirendama uute tehnoloogiate kasutusele võtma selles piirkonnas. ma olen täiesti veendunud, et see aitab meil vähendada ka hukkunute arvu meie maanteedel, sellepärast et kakskümmend kuus tuhat hukkunut inimest on liiga kõrge, liiga suur arv, vastuvõetamatu teile kui ka mulle ja mitte mingisugust kompromissi ohutuse osas ei tehta mitte ühelgi transpordiliigil ja Euroopa peab jääma maailmas kõige ohutumaks transpordipiirkonnaks. ma olen täiesti veendunud, et üsna pea tulevad teedele nutikad autod, kes omavahel suhelda oskavad ja kasutavad alternatiivset energiat, mille pakub Euroopa ülene taristu. see on samm edasi transpordisektori jaoks, aga kui me tahame neid eesmärke saavutada, siis me peame selleks pakkuma ka korraliku regulatiivse raamistiku ja Euroopa infrastruktuuri, sealhulgas ähm, ka meie kosmosevõrgustikku, mis aitab nende uute tehnoloogiate kasutuselevõttu. mul on väga hea meel näha, et taaskord on kosmos ja transport pandud kokku. Äh, kosmos järjest läheneb kasutajatele ja, ja järgnevad aastad on Euroopa kosmosepoliitikale määrava tähtsusega. aastaks kaks tuhat kakskümmend on meie eesmärgiks Eh, see, et meil oleks kosmose infrastruktuur eh, selleks, et me saaksime käivitada need eh, teenused nagu Galileo ja Copernicus nende kasutajate jaoks ja selle eesmärgiga seoses on Euroopa orbiidile saatmas kolmkümmend, ma kordan, kolmkümmend satelliiti järgmise viie aasta jooksul. Euroopa on Äh, korralik äh, tööstusbaas, äh, meil on kõige kaasaegsem tehnoloogia, Euroopa kosmoseprogrammid aitavad meie konkurentsivõimet tõsta, teadusuuringuid stimuleerib see ja ja innovatsiooni, see lööb, loob majanduskasvu ja kõrgetasemelisi töökohti, kuid ärgem unustagem seda, et kosmos on ennekõike meie kodanike teenist, teenustes. kasutagu nad siis oma telefoni, sõlmivad finantstehinguid, sõidavad lennuga, lennukiga, vaatavad ilmateadet või otsivad autos kõige lähemal asuvat head restorani, kasutavad nad alati kosmose infrastruktuuri seitse protsenti Euroopa SKP-st äh, sõltub just nimelt äh, satelliitnavigatsiooniteenustest. nagu ikka, äh, ambitsioonikate ja tehniliselt väga keeruliste ettevõtmiste puhul on ka, on ka siin tõrkeid. Galileo satelliidi Äh, intsident augustikuus ei peaks äh, meid heidutama, vastupidi. Äh, me pea, oleme võimelised sellest õppetunnist õppima selleks, et oma kosmoseprogramme veelgi tõhustada ja edasi viia. austatud härra esimees, daamid ja härrad, parlamendiliikmed, transport on valdkond, mis puudutab meid kõiki. transport on kaasaegse ühiskonna selgroog Euroopa transpordisektor ja meie taristu on äh, suurepärane näide meie novaatorlikust äh, meelest ja meie arengust. kui mind nimetatakse transpordi ja kosmosepoliitika volinikuks kavatsen ma teiega üheskoos teha selle ülemaailmse liidripositsiooni säilitamiseks, selleks et meil oleksid vahendid äh, Äh, mida on vaja kahekümne esimesel sajandil selleks, et toetada majanduskasvu, luua töökohti, olla no, novaatorlikud ja kaitsta keskkonda. suur tänu!